millel jääb aset homme. ja nüüd äh, päevakorrapunktis, järgmiseks päevakorrapunktiks on üheminutilised sõnavõtud äh, kodukorra artikli sada kuuskümmend kolm järgi. ja kõigepealt äh, alustame siis härra Rolaniga, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, otsustades sulata Goslier tehas Belgias, Katerpilak tekitas sotsiaalse maavärina. üle kahe tuhande töökoha kadunud, kuus tuhat kaudset töökohta, kui me vaatame, kes on sellest tehasest seotunud. see otsus on vastuvõetamatu, seda enam, et äh, kuivõrd äh, täielikult ignoreeritakse palgatöötajate ja kohalike ametivõimude seisukohti. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba tuhat kakssada töökohta kõrvaldatud töötajad ja ametiühingud äh, pidid kõvasti vaeva nägema, et, et olukorda päästa. ja vastutaanu vastutasuks on nad nüüd jäetud ukse taha. Ameerika juhid isegi ei suuda oma otsuseid põhjendada, ignoreeritakse kõiki sotsiaalse dialoogi põhimõtteid ja eeskirju. see katastroof eeldab kiiret äh, vast-, äh, reaktsiooni, töötajad tuleb toetada ja kiiresti tuleb paika panna äh, ambitsioonikas tööstuspoliitika selleks, et investeeringud oleks taas tagatud, aitäh! suur tänu ja proua Tantsile, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja naised Euroopas ja iseäranis maapiirkondadest pärit naised on seist-, seisavad silmitsi väga suurte raskustega, kui nad püüavad leida endale töökohta. kui nad tahavad oma finantsolukorda tagada, äh, sageli on probleemiks ka tervise, tervishoiu küsimused, eriti lapseootel naiste puhul, neid diskrimineeritakse, neid ohustab vägivald Need probleemid mõjutavad negatiivselt meie perede heaolu Euroopa Liidu liikmesriikides. Rumeenias oleme teinud ettepaneku avalike meetmete kohta, millest võiks Euroopa Liidu tasandil rääkida. meie oleme teinud ettepaneku, mille abil me toetame maapiirkondade naisi, naistel töökoha leidmist Äh, toetame naisi äh, tööotsingutel teistes Euroopa äh, Liidu liikmesriikides, pakume tasuta uuringuid lapseootel naisterahvastele ning sellest võiksid õppida teisedki, aitäh. härra Marias, palun lugupeetud juhataja, meie komisjoni äh, negatiivne otsus, parlamentaarse komisjoni negatiivne otsus näitab, et Euroopa Liit ei äh, ei äh, tunnista Kreeka, Saksamaa jõudude kompensatsiooni Kreekas Liit äh, on muutunud Saksamaa Euroopaks, äh, Euroopaks, mis üritab oma ajalugu muuta. mina arvan, et Berliin äh, on isegi teinud äärmiselt provotseerivaid avaldusi Steven Saibani kaudu ja paistab, et kõik on minevikus juba äh, korvatud, äh, ütles ta. mingeid hüvitisi pole enam vaja. ja kõik äh, Tsiprase valitsuse tõttu. Selimovic. Bosnia-Hertsegoviina see on mitmeid äh, poliitikuid, keda äh, praegusel hetkel, hoolimata sellest, et Bosnia ülemkohus on öelnud, et äh, et äh, usuline põhiseadus on sattunud ohtu äh, mõningate valimiskampaaniate tõttu. Äh, sellised asjad Bosnias võivad lõppeda väga kurvalt. mul on väga kahju sellest, see rahvahääletus ei sea mitte ainult küsimärgi alla riigi suveräänsust, julgeolekut, ka põhiseadust, vaid see on levitanud hirmu, võib tekitada relvakonflikti ohu, me ei saa üheksakümnendatesse riiki taha, tagasi paisata, mitte keegi ei tohiks äh, sellist olukorda lubada, Euroopa Komisjon peab, peab kohe tegutsema, kui me ei näita, et rahu ja stabiilsuse üle ei saa läbirääkimisi pidada, siis äh, me ei saa mitte kunagi seda kelleltki teiselt ka eeldada. Euroopa Liit peab kohe nõudma, et see ebaseaduslik rahvahääletus peatatakse. härra Ferreira, palun. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja Äh, mõningate viimase valitsuse sammude ümberpööramise ümberpööramine äh, on olnud äh, suur protsess, töö, töötajatel tuleb õigused tagasi anda, aga meil on Euroopa Liit, kes soovib seda protsessi peatada, Euroopa Liit soovib peatada kõike, mis äh, takistab äh, praegusel poliitilisel peavoolul oma äh, teed voolama. see on väljapressimine, äh, fondide ja vahendite tagasihoidmise abil kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kannatab seetõttu. me peame sellise väljapressimise lõpetama ja, ja meil on vaja omaenda keskpanka, omaenda ma-, rahapoliitilist suveräänsust, omaenda valuutat, omaenda eelarvepoliitikat, mis äh, äh, tagab vajadused meie oma vaja, äh, oma vajaduste täitmist meie enda riigis. meil on vaja jällegi avalikku kontrolli pangandussektori üle. härra Sebastian, palun. Buenas noches, gracias señora presidenta. El Ministerio de Medio Ambiente español asegura que ha iniciado suur tänu, lugupeetud juhataja, Hispaania keskkonnaminister on öelnud, et alustatakse Vahemere koridori äh, loomist äh, Kataloonia Beleri saarte ja Valencia äh, vahel. see on eripiirkond, millel on suur tähtsus, valitsus toetab seda, aga samas on endiselt nafta kaevandamise load selles piirkonnas see piirkond tegelikult on oma peamist peavaldkonnaks valinud turismi ja selline tegevus seaks selle ohtu. komisjon peab tegutsema, Hispaania valitsus andis välja nafta kaevandamise loa, load sellest hoolimata ja ilma avaliku konsultatsioonita selline projekt tuleb peatada. härra Korra, palun suur tänu, juhataja. minu kodupiirkonnas Sitsiilias umbes, on umbes viis tuhat hektarit äh, taimi, kes, äh, mis toodavad äh, hapnikutööd ja nii edasi, aga nüüd neid enam ei ole. Neid piirkondi, kus toodeti sidruneid meie koda on äh, sõlminud vabakaubanduslepingud riikidega nagu Maroko, aga seejuures ei võetud arvesse seda, et tagatud oleks äh, jälgitavuse nõuete täitmine, etiketistamise nõuded, kolleegid, kes äh, võib-olla ei ole kunagi proovinud Sitsiilia, tõelist Sitsiilia sidrunit, hääletasid sellise algatuse poolt. aga seda tehes tegid nad maatasa kogu sektori meil on õiged lahendused olemas, me peame lihtsalt äh, muutma natuke jälgitavuse direktiivi, võtma kaitseklauslid äh, kasutusele ja seda tuleks teha äh, võimalikult kiiresti. härra Borghezio. ma tänan. mõned nädalad tagasi tabas kolme piirkonda minu koduriigis Itaalias kohutav maavärin paar minutit tagasi kuulsin, et ühe e, piirkonna meer härra Piroti Amatrichist ütles mulle, et kui te äkki Strasbourgis täiskogul võtaksite sõna e, enne, kui Euroopa Komisjoni delegatsioon tuleb meie kannatanud piirkonda, siis tagage see, et komisjon räägiks tõesti koha peal inimestega, meiega otse. Need inimesed ei taha kuhugi oma kodudest lahkuda ja neil seisab ees väga ränk talv ja nad vajavad abi selleks, et nad saaksid jälle tööle hakata ja tootma hakata, sest nad on, armastavad niivõrd oma kodupiirkonda ja oma tööd. Nad töötavad käsi rüppe laskmata ja tahavad päästa oma külad, oma identiteedi, oma töökohad. härra Zarjanopoulos. jah, eh, petitsioonide komisjon Euroopa Parlamendis hiljuti eh, eh, käsitle, trampis jalgade alla tuhanded Saksa okupatsiooni ajal kannatanud inimesed. Saksa valitsust on kuulda võetud ja Kreekale kahjude huvitamine okupatsioonist on päevakorrast maha võetud. seitsekümmend üks aastat pärast sõja lõppu lõppu kannatavad eh, ohvrid järjekordselt ja võidavad need, kes olid teise poole peal, kes Hitleriga ühes leeris olid. tähtis on, et hüvitused makstaks nendele inimestele ja et Saksa poole positsiooni ei tugevdataks. Kreeka kommunistlik partei toetab seda võitlust hüvitiste eest. silma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 aga see ei ole lõplikult teoks saanud bürokraatlikel põhjustel. samal ajal tuleb Euroopa Liitu miljoneid sisserändajaid ilma mingi viisata. ukrainlased aga seda ei saa. ning isegi ungarlane peab Ukrainasse minnes seisma tundide kaupa piiril. Ungari on väga, Ukraina, vabandust, on väga palju eh, ohverdanud selleks, et liikuda Euroopale lähemale ja meie ei suuda neile anda isegi viisavabadust. viisavabadus tuleb neile tagada ning teha seda võimalikult kiiresti ja lisaks eh, peame mõtlema ka sellele, mismoodi tagada vajalikud taristud selleks, eh, et piiri ületamine kulgeks kergemini ning sellest oleks kodanikele ka kasu, aitäh! proua Krapini. proua Krapini. domnule comisar, kriisa ma tänan, volinik. Euroopa Liit on tõelise usalduskriisiga silmitsi. pagulaskriisiga halvasti toimetulek, terrorirünnakud, Brexit. meie kodanikel on nüüd vaja selget sõnumit komisjonilt meetmete kohta, mis tugevdavad nende julgeolekut, elu kvaliteeti ja inimõiguste kaitset kõikides riikides, ükskõik kus nad siis elavad, aga paraku kaks aastat on komisjon nüüd olnud ametis ja tal ometi puutub selge strateegia, kuidas suurendada kodanike usaldust Euroopa vastu, kui nad ei näe, et nende elu kuidagi muutuks. EFSI fondiga me ju näeme, mis toimub mingeid tulemusi ei ole saavutatud, midagi ei ole muutunud kodanike elujärjes ja mina küsin komisjonilt ähm, äh, alusleping näeb ette julgeoleku ja piirkondlike erisuste kaotamise ähm, kuidas sellega on, meil on Schengeni ja mitte Schengeni ala endiselt alles ja minu riigi kodanikud tunnetavad, et nad on diskrimineeritud. Voilà. Te läksite ajast üle. Jakovtšitš. härra Jakovtšitš kakva je budućnost europske unije? nakon brexita pärast brexiti otsust mm, kuulava, kuulates nüüd kolleege eh, siin saalis, siis mul on, tundub nagu korduks see, mis oli kakskümmend aast-, kakskümmend viis aastat tagasi. nimelt Jugoslaavia lagunes tollal. kas Brexit võib olla sissejuhatuseks Euroopa Liidu lagunemisele? see ei ole midagi, mida ma tahaksin näha. meil on vaja äh, rääkida sellest, et äh, konföderatsiooni mudel on Euroopa Liidu tulevikumudel. ja kui me oma tegemisi ei muuda, siis paraku on lagunemisoht. aitäh ja härra Benito Siluaga. suur tänu. mina tulin just Calais laagrist ja olukord on seal häbiväärne. kuus kuud pärast sundväljasaatmist on kolme tuhande inimese võrra populatsioon kasvanud. ja pindala on vähenenud, inimesed on seal väga tihedalt koos. Nad üritavad pääseda Ühendkuningriiki. samas rajatakse eh, tara seitsmekümne miljoni euro eest. see on Euroopa kindluse rajamine põkke, eelarvelisi vahendeid kasutatakse täiesti kasutute tarade jaoks, jääb mulje, et olukord on kontrolli alt väljas ja on vaja vastu võtta kõik, kes meie abi vajavad ja tervitada neid. härra Terik Kaabras. ma tänan. eile, üheteistkümnendal septembril kaks tuhat kuusteist pea miljon inimest läksid tänavale Kataloonias, et tähistada oma rahvuspüha ja kutsuda üles Katalooniat iseseisvusele. see toimus eile juba viies aasta järjest Euroopas ei ole kunagi olnud nii kõvahäälset ja üleskutset iseseisvusele nagu minu riigis, aga Hispaania valitsus eh, vastupidiselt eh, igasugusele demokraatlikule loogikale ei kavatse rahvahääletust korraldada nii nagu, nagu oli Šotimaal ja küsida, kas Kataloonia tahab saada iseseisvaks või mitte eilne päev oli meile edukas, aga ma tahan ka hukka mõista Hispaania valitsuse ebademokraatliku suhtumise. demokraatlikus riigis ei tohi seadust kasutada selleks, et vabadusi kägistada. seadused luuakse inimeste tahte kohaselt, see on Hispaanias ununenud. meie teame samas seda Kataloonias ja nõuame, et sellest kinni peetaks. proua Van Stork ma tänan. jah, sel nädalal Saksamaa ja Prantsusmaa on välja tulnud suurepärase ideega Euroopa Liidu armee, Euroopa Liidu sõjalised uuringud ja eh, Euroopa Liidu eelarve selle jaoks ja komisjon plaanib ettepanekuid teha euroalale, oma eelarve luua, ühine Euroopa Liidu töökindlustus, töötukindlustus ja miinimummaksumäärad teatud sissetulekule ja tahetakse Euroopa Liidule anda õigus makse koguda, pluss veel omavahendeid, näiteks CO kahe maks või maanteetollid. mu daamid ja härrad, britid ei ole veel öö, äh, Euroopa Liidust päris lahkunud, aga samas Euroopa Liidu öö, äh, superriiki tahetakse kõigest jõust läbi suruda te ei ole midagi õppinud, te ei taha midagi õppida, tõenäoliselt ei seda ka tulevikus, aga inimesed ei taha seda kõike, järgmine referendum näitab seda. aitäh, härra Poltšak. suur tänu, lugupeetud juhataja, et annate mulle sõna. oma üheminutilises kõnes tahaksin ma keskenduda ühele teemale see teema aitab murda sõnavabaduse piire Prantsusmaal ja see puudutab burkiinide kandmise keeldu Prantsusmaal. ma ei räägi praegu mitte kui Euroopa Parlamendi liige, vaid kui üks isik, keda huvitab lähidus, lähimuspõhimõte. mind huvitab see, et lähimuspõhimõttest kinni peetaks. minu meelest ei peaks selliseid teemasid arutatama Euroopa Parlamendil, Euroopa Parlamendis, sest tegemist on siseriiklike küsimustega. me peaksime keskenduma Euroopa Liidu toimimise lepingule, vaatama, mida see lubab ja ma olen täiesti kindel, et meil ei ole õigust minna vastuollu lähimuspõhimõttega. Euroopa Liit peaks olema organisatsioon, mis toimib vastavalt sellele, mida inimesed ja valitsused tahavad meil tuleks toetada inimesi poliitikas, mida nad valivad. aitäh, proua Kirton Taaling! suur tänu, lugupeetud juhataja! kümnete aastate kaupa on Euroopa Liit andnud abi Suurbritannia kirdepoolsele alale aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleksime me saanud rohkem kui pool miljardit eurot, mis on meie kohaliku majanduse alustasa, alustala. sellega hoitakse alal tuhandeid töökohti, luuakse taristuid ning aidatakse kaasa parimate tulemuste saavutamisele meie regioonis tegemist on ühe vaesema Inglismaa regiooniga, mis võib jääda veelgi vaesemaks, kui Brexit tõesti teostub Need, kes Brexitit pooldasid, ütlesid, et Brexit teeb meid rikkamaks ning seda raha kaitstakse igal juhul, kuid praegu on ministrid andnud välja ainult oma sügisese lubaduse, millest jääb tõesti väheks. ma kutsun Briti valitsust üles sellele, et nad tagaksid, et kogu Euroopa raha, mida meile lubati, meile ka antakse ning et tagatakse selliste regioonide nagu minu koduregioon edasine areng, aitäh! proua Hakin kas Euroopa Komisjon on apoliitiline? Moskovitš ja Vestiger on teinud selliseid avaldusi, mis muuhulgas puudutavad Iirimaa maksuõigust, veenavad mind selles, et neil ei ole õigus. Nad ütlevad, et Iirimaa võib selle raha kulutada haiglatele ja koolidele, kuid paljud teised riigid, näiteks USA ju juba proovivad seda raha endale saada ja kui Iirimaale midagi üldse alles jääb, siis on see ainult pisku me nimetame seda Brüsseli altkäemaksuks ja me leiame, et komisjon mõnitab meid, kui nad ütlevad, et äh, nende arvates Iirimaa, Iirimaa ei tahtnud ju seda raha siis, kui kriis puhkes. tegemist on sama komisjoniga, mis on Troika osaks. Teie ise sundisite meid äh, kuuekümneprotsendilisteks kärbeteks äh, finantskriisi ajal. Te ise sundisite meid võlakirju tühistama ja ma olen kindel, et sellega olid seotud Prantsusmaa pangad Brexiti pooldajad äh, ka ütlesid, et äh, Briti haigekassa saab kolmsada viiskümmend miljardit eurot, kui äh, inglased Euroliidust välja astuvad. selline jutt on häbiväärne, aitäh. proua härra Kahvi. lugupeetud juhataja majandus- ja panganduskriis Iirimaal on kaasa toonud selle, et me võtsime vastu mitmeid erakorralisi mõõtmeid, näiteks eravõlgade tühistamine ja suured kärpemeetmed. aga lisaks oli siin ka teine sammas, loodi Naama. tegemist on nii-öelda halva pangaga kuid isegi need, kes olid selle vastu, ei teadnud alguses, kui halb ta täieli-, tegelikult on. praeguseks on selge, et naama müük aastal kaks tuhat neliteist Põhja-Iirimaal oli seotud altkäemaksude ja inside trading uga. Need varad, mis müüdi USA kiskefondidele, nende väärtus äh, oli äh, tegelikult seitsekümmend kaks protsenti suurem kui ostuhind. kõik äh, naamad tegevused tuleks otsekohe peatada ning komisjon peaks uurimistegevust pikendama. Iiri maksumaksja ei peaks ootama ühtegi päeva kauem selleks, et teada saada, kuidas nad on lolliks tehtud. härra Kaaber. suur tänu Euroopa ees seisab mitmeid väljakutseid, muuhulgas ka keskkonnaalaseid ja paljud nendest väljakutsetest on hästi teada. aga mina tahaksin rääkida ühest küsimusest, millele avalik arvamus seni ei ole tähelepanu pööranud, see puudutab tarumaardika olukorda Lõuna-Itaalias tarumardikas on parasiit, mis vaevab Itaalia mesilasi ja toob kaasa samasuguse olukorra, nagu on juba tekkinud USA-s, Kanadas ja Austraalias. tarumardikas on nendelt aladelt nüüd jõudnud ka Lõuna-Itaaliasse ja kahjuks ta kavatsebki sinna jääda. proua juhataja, täna eh, tahaksin ma nõuda seda, et ke-, koheselt keelustataks Itaalia mesilaste eksport ja eh, kehtestataks teised piirangud Itaalia tarudele, kui seda ei tehta, siis satub ohtu kogu eh, mesilaste populatsioon kogu Euroopas, me peame tegutsema kohe, muidu on juba liiga hilja, aitäh. Tšetšina. proua, härra Štetina. härra Štetina suur tänu. lugupeetud juhataja, ma tahaksin rääkida Venemaa Duuma valimistest, mis on määratud kaheksateistkümnendale septembrile. ja need ei toimu mitte ainult Venemaa Föderatsiooni territooriumil, vaid ka okupeeritud Krimmis. sellega tahetakse legitimiseerida Krimmi olukord tahetakse legitimiseerida nõndanimetatud kurikuulsa Krimmi referendumi tulemus, see referendum toimus kuueteistkümnendal märtsil kaks tuhat neliteist. hoolimata ulatuslikust propagandakampaaniast ei ole rahvusvaheline üldsus seda olukorda siiani täielikult äh, tunnustanud, näiteks ÜRO andis resolutsiooni number kuus tuhat kaheksasada kuuskümmend kaks, millega ütles, et Krimm on jätkuvalt Ukraina lahutamatu osa ja see, et Venemaa nii ei arva, näitab vaid seda, et Venemaa ei tunnusta Ukraina äh, territooriumi jagamatust ja Ukraina suveräänsust. härra Tanasescu, suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid ma tahaksin rääkida olukorrast, mis praeguseks ei ole veel realiseerunud, aga e, mille eest mitmed rahvusvahelised partnerid juba hoiatavad. Jaapani valitsus on samuti öelnud, et nende jaoks on Jaapani investeeringud Euroopas murettekitavad. Jaapani investorid räägivad täpsemalt Euroopa Ravimiametist ja ütlevad, et nad ei ole kindlad, kas Euroopa Ravimiameti pikaajaline tegutsemine on üldse võimalik. seetõttu leian ma, et Euroopa medits-, Euroopa Ravimiameti peakorter tuleks äh, tuua Suurbritanniast Rumeeniasse, see on väga oluline ja seda tuleks teha kiiresti, sellepärast et äh, muidu võib Brexit äh, kaasa tuua selle, et Euroopa Ravimiamet lakkab tegutsemast. Rumeenia on üks Euroopa riikidest, millel on ravimialane hea reputatsioon ja pikk kogemus ja seetõttu esitan ka kirjaliku deklaratsiooni sellel teemal. Euroopa Parlamendi liikmed peavad näitama, et me tahame tugevamat Euroopa Liitu, kus liikmesriikidel on ähm, üheväärne usaldus. proua Anderson. alustan uuesti suur tänu, proua juhataja. Ühendkuningriik ei ole rahul sellega, et nad viisid läbi Brexiti referendumi, nüüd nad varjavad meie eest ka seda, mis saab edasi. valitsus on teinud otsuse, kuid samal ajal on nad ka segaduses. Nad ütlevad, Brexit tähendab Brexitit, aga mida see siis tähendab Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Walesi inimeste jaoks, seda ei tea keegi. seda ei äh, tea mitte keegi ja see on kahjulik kogukondadele ja kahjulik ka ettevõtlussektorile me peame kindlaks tegema, mismoodi austada demokraatlikku otsust, mille inimesed tegid samas viiskümmend kuus protsenti Põhja-Iirimaal otsustas, et nad tahaksid jääda Euroopa Liitu. tuleb kuulata ka neid, kes kaitsevad inimõigusi, lapsi, koole, talunikke ja lisaks on ka mõned poliitilised parteid, kes ütlesid kõva häälega, me tahame jääda Ühendkuningriigi, jäämine tähendab jäämist. Põhja-Iirimaal on palju inimesi, kellel on Briti pass, kes on seega ka Euroopa Liidu kodanikud ja kelle häält tuleb samuti kuulda võtta, aitäh! härra Tšaki, suur tänu! üks suuremaid probleeme, mis Euroopa Liidus praegu on, on seotud autentsusega. eelmisel aastal me rääkisime Euroopa vähemustest ja ma rääkisin volinik Timmermansiga, kes ütles, et tegelikult äh, tuleks mul koostada eelnõu erinevate probleemide kohta, mida ma tegingi. Euroopa Komisjon suhtus sellesse väga positiivselt, ka Liibe komisjon suhtus sellesse soodsalt eelmise aasta detsembris võttis Euroopa Parlament vastu ka otsuse ning sellele programmile antakse nüüd äh, miljon eurot. selle programmi nimi on ühendatud mitmekesisuses ähm, United in Diversity. mulle öeldi, et äh, juba jaanuaris algab uus menetlus, siis öeldi, et see algab aprillis, siis et septembris. aga menetlus ei ole siiani alanud ja minu jaoks on see vastuvõetamatu. Euroopa Komisjon peaks astuma vajalikke samme. kordan üle, nad peaksid astuma samme ja kui oktoobriks midagi tehtud ei ole, siis lähen ma ajakirjanduse juurde Negrescu, aitäh! täna lähevad lapsed kooli tagasi, algab uus kooliaasta ja ma tahaksin küsida, kas haridus üldse annab meie lastele parema tuleviku? tihti räägitakse, et haridus on kuluartikkel, kuid ikkagi on haridus ka investeering. haridus aitab lastel saavutada parema tuleviku. me ei peaks mõtlema mit-, mitte äh, eelarveridadele, vaid peaksime mõtlema inimestele, muidu oleme me nagu raamatupidajad, kes näevad igal pool ainult bürokraatiat ja mitte inimesi ja kes ei suuda süsteemi moderniseerida. Euroopa vasakpoolsed on välja pakkunud meetmeid, mille abil oleks võimalik Euroopa seadusandjat veenda käituma sidusamalt, nii et meil oleks võimalik sisuliselt toetada järgmist põlvkonda. mina noore parlamendiliikmena tunnen kohustust teile rääkida, et Rumeenia noored tahavad et haridus oleks Euroopa Liidu pädevuses ning samuti, et see oleks prioriteetne küsimus. aitäh, härra Deli! suur tänu, proua juhataja! Lääne-Balkani riikide ambitsiooniks on liituda Euroopa Liiduga ning me ei tohi, me ei tohi jääda ohvriks liitumisväsimusele, vaid peame aru saama, et näiteks Serbia võib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. rahvapartei fraktsiooni tegevus või Rahvapartei tegevus selles riigis on väga oluline, sarnaselt Horvaatiaga. rahvapartei fraktsioon on aidanud kaasa ka Makedoonia ja Bosnia-Hertsegoviina eh, keeruliste sündmuste lahendamisele Serbia progressiivse partei sooviks on see, et Serbia saaks varsti assotsieerunud liikmeks ning me võime saada vastava otsuse juba novembris. see tähendaks seda, et regioon muutuks stabiilsemaks, aitäh! ja lõpetuseks proua Šoidrova. lugupeetud kolleegid ma soovisin sõna võtta sellepärast, et teie tähelepanu juhtida neile pingetele, mis meil on Türgiga. ma olen tööhõivekomisjoni liige ja pidin järgmisel nädalal sõitma Türgi missioonile, kuid missioon on nüüd tühistatud. tühistamine leidis aset sellepärast, et Türgis ei ole julgeolekut võimalik garanteerida ja seetõttu ei saa me külastada neid institutsioone, mida me soovisime külastada. see valmistab mulle muret ja teeb mind ärevaks, eriti kuna Türgi tahab ju saavutada viisavabadust Euroopa Liiduga. kogu see situatsioon teeb mulle suurt muret. ma tahaksin, et Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest kokkuleppest peetaks kinni ning et Türgi täidaks vajalikke tingimusi kui me peame kartma Türki reisimist, kui meile ei anta asjakohast informatsiooni, isegi mitte julgeolekuküsimuste kohta, siis ei ole meil võimalik ka äh, viisanõuet tühistada. suur tänu teile! suur tänu! istung peatatakse ning see jätkub homme hommikul kell üheksa. päevakord on teatavaks tehtud Euroopa Parlamendi kodulehel, sellega on istung peatatud, soovin teile ilusat õhtut!